kolleegid, eelarve kontrolli komisjon peab jätkama hääletusega. Eh, palun kõigepealt katsetame tehnikaseadmete korral, korrasolu, vajutage nupule, palun. Yeah. Nine people still missing. üheksa inimest on puudu veel ütleb proua Gräzle. Äh, kui te näete kaarti, mille küljes ei ole parlamendiliiget, siis palun tõmmake see kaart välja masinast. muidu see tekitab probleeme. jaa, we have twenty four kakskümmend neli kaarti, aga kaheksateist äh, nupuvajutajat Push the button, please. palun vajutage nupule, ütleb proua esimees Yes, okay. Yeah. Thank you. Everything is clear now. nii paistab, et kõik on nüüd selge ja läheme siis Euroopa Liidu, Euroopa Investeerimispanga raporti juurde, raportöör sõna ei soovi, siis alustage muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime palun üheksandat. Kon-, nii, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu. kontrollime, kolmteist Everybody's in favor. kas tõesti kõik on poolt? paistab, et jah, sattusin segadusse, neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kontrollime, seitseteist seitseteist, üks, seitse. E eh, jah, eh, kui eh, Rahvapartei tahab, et ma hääletaksin ka nagu Rahvapartei, siis palun tooge mulle hääletusnimekiri, praegu ma olen raportööri nimekirjaga siin. kaheksateist poolt, <laughs> vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid. palun kontrollime kompromiss number kaks no,. Me... Okay. The check is over and it is adopted, jaa, it is adopted. paistab, et on vastu võetud see tõesti. kakskümmend poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu kontrollime, kakskümmend viis. arvan, et äh, võtame vastu, aga pole päris kindel. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, kolmkümmend. And the check is over. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa suulise muudatusettepanekuga, millele ei olnud vastuväiteid, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kolm, nelikümmend neli siiski suulise muudatusettepanekuga vastuvõetajaid pole, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime seda, palun. nelikümmend neli suulise muudatusettepanekuga. koos suulise muudatusettepanekuga kogu pakett, kontroll on lõppenud, äh, hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, nelikümmend seitse, tundub, et tagasi lükatud, aga no kontrollime siiski. nelikümmend seitse nelikümmend seitse, nelikümmend seitse, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime, nelikümmend kaheksa. I m sorry, it's and it is, check is over, it is rejected. tagasi lükatud, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend viis, suulise muudatusettepanekuga vastuväiteid polnud, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, viiskümmend viis and it is rejected. tagasi lükatud. number üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. vist vastu võetud, ütleb proua Kressle, aga no vaatame. ja, et adopted check is over. hääletus on lõppenud, vastu võetud. number neli, ütleb kõneleja, siiski number viis, kes on poolt? kolm lükati tagasi, neli võeti vastu, viis, nüüd hääletame viiendat, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. Inta üks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, Inta kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, Inta kolm poolt vastu, erapooletuid kontrollime, Inta kolm. One, one missing, okei okay,, Edgar. The check is over, it is adopted. vastu võetud plokina võtame INTA neli kuni INTA seitse. ei saa sellist asja teha, siis INTA neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, INTA viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, INTA kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, INTA seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, INTA kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. INTA üheksa kuni neliteist plokina üheksa kuni neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nimeline hääletus, lõpphääletus. Final roll call mm. -hmm. Yes and it is adopted vastu võetud kakskümmend üks poolthäält, üks erapooletu, üks vastu, õnnitlen raportööri. Merci beaucoup. Ja, ja, ja, ja. Je reviens dans cinq ah, minutes ja nüüd hääletame algatusraportit, mis puudutab härra Marinescu raportit. hääletusnimekirja mul veel ei ole, ütleb proua esimees. Um, yeah. Then does the rapporteur wish to take the floor?